Äh, protokoll on välja jagatud, äh, ma ei tea, kas kellelgi on selle kohta mingeid märkusi, kui ei ole, siis on äh, see heaks kiidetud. ja nüüd meie järgmine päevakorrapunkt. ja nüüd meil on siin julgeoleku ja välispoliitika kõrge esindaja ja kõigepealt siis tuleb kõne alla Iisraeli sõjaline operatsioon Äh, humanitaarabiga vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad. ja ma paluksingi kõigepealt, et kõrge esindaja proua Ashton võtaks sõna. president on president, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, tegemist on väga olulise aruteluga, me arutame Äh, neid traagilisi sündmusi, mis aset leidsid ja ma olen pidevalt olnud kõigi osapooltega ühenduses. tegemist on Euroopa Liidu jaoks väga olulise teemaga, sellele viitavad ka erinevad resolutsioonid, mis siin on esitatud. ma tahaksin kohe alguses rõhutada, et see, mis juhtus merel, on lubamatu. me ütlesime seda kohe ja ütlesime seda selge ja valjul häälel paljud inimesed said rahvusvahelistes vetes surma asjaoludel, mis nõuab uurimist ja tegemist on uurimisega, mida vajavad iisraellased, palestiinlased ja eelkõige türklased. Iisrael on lubanud luua sõltumatu äh, komisjoni, kus osalevad ka kaks kõrget rahvusvahelist esindajat vaatlejatena, see on samm edasi, aga Euroopa Liit äh, jälgib väga tähelepanelikult selle komisjoni tööd sõjaline rünnang flotilli vastu on väldinud kogu maailma tähelepanu, inimeste surm on olnud traagiline, aga me peame endale meelde tuletama, miks see flotill üleüldse Gaza suunas teel oli. põhjuseks on Gazas valitsev kohutav olukord ja nüüd on inimesed sellest jälle teadlikud. lugupeetud saadikud teavad ja ma olen seda asja näinud, et kolm kuud tagasi esimese olime esimene poliitik, kes läks Gazasse Iisraeli poole pealt ja mida ma nägin tõesti, oli šokeeriv eh, sealsamas maailma ühe kaasaegsema riigi kõrval eh, transpordivad inimesed kaupu hobuse eh, ja vankriga. Iisraelil on maailmaklassi tervishoiusüsteem ja ülikoolid, samas Gazas ei saa paljud lapsed põhiharidustki blokaadi tõttu ei saa kaasas min-, transportida telliseid, tsementi, mida on vaja selleks, et ehitada haiglaid, koole. tegemist on tõesti väga äh, äh, veidra olukorraga, kus sisse võib tuua küll äh, näiteks margariini ja apelsine, aga ei või tuua äh, mida? liha. blokaad on küll tõhus, aga täiesti valel moel äh, asjad, mis Kalasasse tuuakse, ei lähe nende inimeste kätte, kes neid vajavad, vaid nende kätte, kes võimul on. see blokaad annab Hamasile trumbid kätte ja tegelikult tulemuseks on pingete eskaleerumine. kõigele lisaks ei muuda kaasa kannatused Iisraeli turvalisus, turvalisemaks. asjad ei saa niimoodi edasi minna, need peavad muutuma. ja tekib kaks küsimust kuidas me saaksime parandada kaasaelanike igapäevaelu ning kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et Iisraeli inimestel oleks turvatunne. me peame vastama neile kahele küsimusele korraga, kui me üritame neile vastata eraldi, siis me kukume läbi. esmaspäeval leppisid Euroopa Liidu välisministrid kokku, et me peame äh, astuma konkreetseid samme Gaza kriisi lahendamiseks ja me peame äh, üritama saavutada rahu selles keerulises piirkonnas. ei ole väga kerge blokaadist jagu saada, see nõuab ko äh, koostööd nii Palestiina kui Iisraeli poolelt. Euroopa Liit ja väga paljud teised on juba pikka aega nõudnud blo blokaadi lõpetamist. poliitilised parameetrid on muutunud, asjaolud on nüüd juba teistsugused. kõigepealt äh, me peame avama piiriületuspunktid, nii et, et humanitaarabi ja tsiviilisikud saavad Gazasse siseneda ja sealt ka lahkuda see on kooskõlas äh, meie seisukohtade ja Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. aga kõige olulisem on see, et kahe tuhande viienda aasta kokkuleppes, mis puudutas liikumist ja juurdepääsu, äh, selles kokkuleppes äh, oli see juba kirjas. see kokkulepe on kõige olulisem raamistik Äh, siis on olemas see nimekiri piiratud toodetest, mida ei või sinna piirkonda tuua ja see nimekiri tuleb üle vaadata ja see peab sisaldama tõesti ainult selliseid äh, tooteid, mis äh, tõesti võivad ohustada Iisraeli julgeolekut. Euroopa Liit on rah-, Euroopa Liidul on rahvas oma missioon ja me oleme valmis toem-, toetama ka teiste piiriületuspunktide avamist. meie Äh, oleme valmis sinna saatma ka uusi missioone. me kasutame kõiki meetmeid, mis meie võimsuses on, me oleme loonud rakkerühma, et ühendada kõik asjaomased ametkonnad ja seda, nende kohtumist ma juhatan reedel. me tahame vaadata, kuidas me kõige paremini saame oma, anda oma panuse sellise lahenduse leidmiseks, mis sobib nii kaasaelanikele kui ka Iisraelile ja laiemaks küsimuseks on see, et eh, blokaadi lõpetamine peaks tooma rahu. Gaza on oluline osa tulevasest Palestiina riigist ja me peame ühendama Gaza läänekalda täpselt samamoodi, nagu me peame aitama ka eh, Palestiina rahva leppimist. Need eh, on olulised komponendid kahe riigi lahenduseks, mis on ju meie eesmärk. ja lõpetuseks, president, on positiivne et me oleme jõudnud äh, Palestiina-Iisraeli kõnelused säilitada meie partnerid päri-, välvivad tunnustust, kvartett on mänginud selles protsessis väga olulist rolli, on pannud paika suuna, äh, kuidas tuleb minna, et lõpetada Gaza isolatsioon ning saavutada rahu selles piirkonnas. ning ma loodan, et te toetate mind nendes ettevõtmistes, aitäh! Ευχαριστώ πολύ την κυρία Άστον. Τώρα περνάμε στους ομιλητές εξ suur tänu, proua Ashton, nüüd kõnelejad äh, fraktsioonide nimel ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Kasulides pooleteiseks minutiks. tänan, president. kui keegi nõuab, et uurimine oleks äh, sõltumatu ja läbipaistev ja rahvusvahelisel uurimisel, siis selleks peaks olema Iisrael Iisrael on nüüd teinud esimesed sammud selles suunas, aga on vaja teha rohkemat, et saada rahvusvahelise õi-, üldsuse usaldus. Gaza blokaad tuleb lõpetada, president Obama ütles, et see pole jätkusuutlik, ainult Hamas on sellest kasu saanud, kuna ta saab ebaseaduslikust smugeldamisest kasu ja põhimõtteliselt äh, need smugeldatud kaubad jõuavad ainult nende kaasalasteni, kellel on selleks äh, raha, enamik äh, kaasalastest kannatab. Shilad Shalit on endiselt vanglas. lugupeetud kõrge esindaja teie peaksite ka koordineerima nende rahvusvaheliste tegijate tööd, kes äh, algatavad uusi läbirääkimisi, mis puudutavad äh, kaupade transiiti, samuti on meil vaja tõhusat mehhanismi abi jagamiseks ja ülesehitamiseks, samuti tuleb äh, panustada erinevate Palestiina rühmituste lepitamisele. Palestiina omavalitsus peab saama Gaza uuesti oma kontrolli alla. Iisraeli julgeoleku äh, muredele tuleb samuti tähelepanu pöörata. suur tänu! sotsialistide ja demokraatide nimel proua de Kaiser, palun. suur tänu! ma ei pöördugi teie poole parunes Ashton siin praegu. pigem nende inimeste poole Marmara laevastikust, kes täna siin kohal on. me valmistasime teile pettumuse ja reetsime teid. rünnaku eelõhtul võtsite te meiega kontakti, te lootsite, et Euroopa meedia ja poliitikud aitaksid teid. aga asjata te olite jäetud üksi sõdurite vastu, kellel oli käsk teid tulistada, kuigi teie olite relvastamata. nüüd on meil tarvis rahvusvahelist õigust, sest te ei usalda Iisraeli õigust, kuigi kohal võiks olla ka rahvusvahelised vaatajad, sest Iisrael tappis teie sõp-, sõbrad ja hävitas fotod ja filmid selle rünnaku kohta, samuti konfiskeeriti fotoaparaadid ja kaamerad selleks, et Iisrael saaks kolm päeva hiljem luua oma versiooni sellest rünnakust. Iisrael kohtles teid nagu terroriste, vangistas teid, peksis teid ja teie lihtsalt ei mõistnud, mis toimub. Te soovite, et jalule seataks õiglus millesse te võiksite ka uskuda. Te soovite, et lõpetataks Gaza blokaad, seetõttu pidid osad teist surema. loodetavasti ei pea tulevikus te uuesti meis pettuma. proua Ashton, ärge vastake minule, vastake neile. Nad jälgivad meid, nagu nad on seda alati teinud on uskumatu, et inimesed peavad oma humanitaartegevuse eest maksma oma eluga. me, me kutsume üles blokaadi lõpetama ning homme kutsub para-, parlament üles õiglust jalule seadma. sajad äh, laevastikus osalejad kindlasti tulevad siia kotta meile seda meelde tuletama, kui me seda ei tee. liberaalide nimel härra Rinaldi. suur tänu me tunneme kaasa ohvritele, aga mõtleme ka Iisraeli peale. terve rahvusvaheline üldsus peaaegu kritiseerib seda sündmust. seetõttu peame me olema valmis ära kuulama ka Iisraeli versiooni ja jätkama dialoogi. see, et äh, et valitsus ei kuula avalikku arvamust, on mõistmatu, aga me soovime ka, et Iisrael õitseks nii majanduslikult kui moraalselt. seetõttu peame me aitama saavutada Iisraeli, kes usub rahusse. ja me peame veenma ka nende valitsust. tegemist ei olnud isoleeritud juhtumiga Ida, see rünnak ja Ida-Jeruusalemmast palestiinlaste kodudest väljatõstmine käivad käsikäes. samuti nagu asunduste ehitamine ja Gaza blokaad. see rünnak palestiinlaste vastu on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja terve mõistusega ning see töötab vastu kahe riigi lahendusele. Iisraeli poliitika, poliitikast napib järjest rohkem eetikat, mis on vastuolus vana juudi eetikaga, mis on meid kõiki mõjutanud rahvusvaheline kogukond on samuti läbi kukkunud, see fantoomkvartett on tekitanud pigem sageli ohtlikke poliitilisi lõhesid. meil on ka Euroopa poliitikas vaja suundumust muuta, meil on tarvis ära kasutada uusi institutsionaalseid mehhanisme, mis meil nüüd olemas on, meil ei ole mingisuguseid vabandusi mitte pöörduda ohvrite poole. Eli-, Elias Vaisel ütles, et seda tragöödiat ei tohi ignoreerida. nüüd roheliste nimel härra Kohn-Pendit, neli minutit proua Ashton, härra president, ma usun, et kõik siin on nõus äh, sellega, et äh, rünnak flotilli vastu tuleb hukka mõista. me oleme ühel meelel selles osas, et Iisraeli poliitika, nii nagu seda praktiseeritakse, nagu seda on juba aastaid praktiseeritud, viib äh, Iisraeli tupikusse ja sealt on raske teda välja tuua. me teame, milline oleks lahendus, aga kuidas seda poliitikat Iisraelis muuta. meil on vaja edendada lepitust palestiinlaste ja iisraellaste vahel ja Iisraeli erinevate poliitiliste jõudude vahel ja mis puudutab Gazat, siis äh, kas see meeldib meile või mitte, Palestiina omavalitsus seal enam ei äh, valitse, vaid hoopiski Hamas. meil tuleb leida vahendid, millega lõpetada kaubandusblokaad ja samas meil tuleb lõpetada ka teatavad blokaadid oma peades, mis on seotud iisraellaste ja palestiinlastega Te ütlesite, et kogu blokaad tuleb lõpetada, mitte ainult äh, rahva piiripunkt avada. kõik piiripunktid on tarvis lahti teha. Euroopa Liit peab äh, paika panema, kes äh, siis kontrollib neid piiripunkte, mis on Gaza piiridel. kuidas kontrollida, et sisse tulevad vajalikud toiduained ja muud materjalid, aga mitte relvad? ja see küsimus äh, tekitab Euroopas, Saksamaal mitmesuguseid äh, tundeid, näiteks et äh, meil on südametunnistuse piinad äh, seoses Iisraeliga, eriti Saksamaal, aga kui me tõesti äh, tahame head Iisraelile, siis tuleb öelda, et Iisrael on praegu igasugused piirid äh, ületavad. Need, kes kritiseerivad Iisraeli, on praegu tema sõbrad ja need, kes ei kritiseeri, ei ole ta sõbrad. David äh, Kosman ütles Iisraelis täiesti õigusega, et see, mida Iisrael praegu tegi, on vastuolus selle põhimõttega, miks Iisraeli riik üldsegi asutati. praegune poliitika ei vasta Iisraeliitide poliitikale ja unistustele, vaid hoopiski hävistab need ja seetõttu meie eurooplastena ei peaks kartma teha kriitikat iisraellaste ja palestiinlaste aadressil meil on vaja uut stabiilsust seal piirkonnas, aga me saavutame selle stabiilsuse alles siis, kui me oleme eurooplastena valmis äh, vahendava jõuga sinna vahele minema, kui me oleme valmis osalema ja kui me selleks valmis ei ole, siis mingisugust korda seal olema ei saa nii et ärge ainult kutsuge üles, vaid tehke ka ettepanekuid, kuidas meie eurooplastena koos Türgiga, kes on väga oluline seal piirkonnas, saaksime anda omapoolse panuse selleks, et see blokaad lõpetataks. suur tänu! härra Vandalen, ETSR fraktsiooni nimel, palun härra president, kolmekümne esimesel mail said äh, üheksa inimest äh, surma, kui Iisraeli armee ründas laeva, mis äh, oli teel Gazasse. Iisrael ütles, et sõjaväelased olid sunnitud tulistama enesekaitseks kas need sõdurid siis ootasid, et neid öö, äh, võetakse seal kohvi ja kookidega vastu või? Iisrael oleks võinud ju need laevad öö, äh, peatada ka teiste vahenditega, Iisraeli armee oleks võinud kaaluda ka alternatiivseid vahendeid, mis oleks nõudnud äh, vähem ohvreid. seetõttu on uurimine ääretult vajalik ja Iisrael on sellega ka nõustunud ja sinna uurimisse on kaasatud ka kaks äh, Nobeli preemia laureaati ehk üks Nobeli preemia laureaat, kaks tuntud isikut. suur tänu ja härra Triantafilides kuue fraktsiooni nimel kolmekümne esimese mai hommikul ründas Iisraeli armee nii õhust kui ka merelt äh, Vabaduse flotilli, mis üritas viia humanitaarabi Gazasse, üheksa aktivisti surmati, mitmed kümned äh, said haavata ja osad on täna siin äh, külastajate tribüünil kuulamas seda arutelu ja see ei ole esimene kord, kui Iisrael on sellise teo toime pannud. Iisrael on äh, nüüd äh, varasemalt äh, tulistanud Gaza sektorit, kus inimesed on kokku surutud olnud, seal on tuhandeid surma saanud pidevalt äh, õõnestavad Iisraeli okupandid äh, probleemile lahenduse leidmist, äh, mille nad on ise loonud juba kuuskümmend aastat tagasi, iisraellased ajavad rahumeelselt palestiinlased oma kodudest välja, idale Jeruusalemmas nad on ehitanud betoonmüüri ja nii edasi. kas Iisrael peab kunagi nende kohutavate inimõiguste rikkumiste eest üldse vastutama? austatud kolleegid homme me hääletame ühisresolutsiooni üle, mis äh, mõistab hukka Iisraeli rünnaku Vabaduse flotilli vastu. ärgem tehkem endale illusioone selles osas, et me oleme siis äh, selle hääletusega oma ülesande täitnud. me kõik peame hoolt kandma selle eest, et vastutavad isikud jõuaksid äh, kohtu ette ja samuti tuleks see ebainimlik blokaad Gaza vastu lõpuks ometi lõpetada me oleme seda võlgu äh, surnu saan-, surma saanud aktivistidele ja samuti äh, Palestiina ja Iisraeli vast-, rahvale, kes on selle konflikti all pikka aega kannatanud. härra Pelder EFT nimel. tänan, härra president. Türgi valitsus ja Türgi humanitaarabi ja inimõiguste amet on äh, võtnud teravalt sõna seoses äh, selle rünnakuga ja miks teie, proua kõrge esindaja, olete niivõrd äh, vait olnud selles, selle sündmusega? me ju teame, et see Türgi humanitaarabiorganisatsioon on Hamasi relvavend ja et seal lubati palestiinlastele viia igasuguseid kaupu. see humanitaarabiorganisatsioon nüüd üritas äh, tõesti Hamasile kaardid kätte mängida ja seda Erdogani valitsuse lahkel loal ja millal teie ütlete äh, Mavi Marmara kohta tõe välja ja ma usun, et Türgi selle teoga äh, küll ei kvalifitseeru Euroopa Liidu äh, riigiks ja paluge palun Gilad Šaliti vabastamist. proua Toots, aitäh proua Ashton, ma tervitan seda avaldust, mille te siin täna tegite, ma mäletan ka väga hästi teie esimest sõnavõttu Iisraeli ja Gaza teemal ning ma mõistan, et teie tänane avaldus on juba palju mõõsu, mõõdukam. Need meist, kes me oleme terrorismi elu, terrorismi ohuga kokku puutunud, saan ma, tunnen ma kaasa Iisraeli elanikele, kes on tõesti kannatanud raketirünnakute tõttu tõttu. Iisrael on üritanud ennast kaits-, kaitsta sisse smuugeldatud Iraani rakettide eest ja see taktika on olnud tõesti teatud määral olnud ed edukas, teatud määral on vähenenud rünnakud Iisraeli tsiviilelanike vastu. ma arvan, et meie koda peaks kaitsma iga riigi õigust kaitsta oma kodanikke selliste rün rünnakute eest. tavaliste inimeste jaoks, kes kaasas elavad, on see küll põhjustanud probleeme ja mul ei ole kahtlustki, et Äh, väga paljud saadikud siin äh, ülistavad nõndanimetatud rahuflotilli, aga nende laevade pardal oli ka selliseid inimesi, kelle kavatsused polnud sugugi õilsad. meie arvates oli tegu just nimelt äh, propagandaüritusega, kus sihilikult otsiti vastuseisu ja kahjuks said selles konfrontatsioonis hukka ka inimesed me ei pea siin parlamendis muutuma Iisraeli vaenulikuks, sellest ei oleks mingit kasu äh, rahu edendamisele ja lõpetuseks tahaksin veel lisada, kõnelejad katkestatakse. ma tahaksin öelda, kuidas äh, suudate teie pärast äh, rohkem kui tuhandet päeva ilma humanitaarabita toime tulla? härra Salafranca, poolteist minutit Euroopa Rahvapartei nimel. suur tänu, härra president. kas siin oli tegemist nüüd kommunikatsioonistrateegia või äh, vabaduse flotilliga, see pole oluline. meil tuleb kritiseerida vägivalla kasutamist ja seda, et inimesed hukkusid. sellel rünnakul olid äh, valusad tagajärjed, inimesed said äh, surma, rahuprotsess jooksis rööbastelt äh, välja, Iisrael distantseerus veelgi rohkem Euroopa riikidest ja USA-st, samuti äh, distantseerub ta mõõdukatest Palestiina jõududest ja Iraani tegevus tõuseb järjest rohkem päevakorda proua Ashton ütles äh, paljud, millega ma nõus olen. kui me anname Palestiina rahvale lootust, siis see mõjutab äh, positiivselt äh, kogu selle piirkonna stabiilsust. embargo kaotamine oleks üks samm, aga veelgi olulisemad on teised sammud, näiteks äh, elujõulise Palestiina riigi loomine, piiride paikapanemine, Ida-Jeruusalemma probleemi lahendamine, asunduste poliitika, rahvusvahelisest toetusest ja poliitilisest tahtest äh, sõltub siin palju ja kõrge esindaja, ma ei ole kindel, kas hetkel on piisavalt poliitilist tahet. härra Tarossa, üks minut. suur aitäh, president. meie resolutsioon mõistab selgelt hukka Iisraeli tegevuse, mille tulemusena sai surma üheksa tsiviilisikut me nõuame, et läbi viiaks rahvusvaheline uurimine, mis oleks läbipaistuv ja sõltumatu. Iisraeli poolne uurimus seda kahtlemata ei ole me nõuame, et lõpetataks Gaza blokaad ja üks kõige olulisemaid punkte meie resolutsioonis on punkt kümme, kus me nõuame Euroopa Liidu Lähis-Ida poliitika ümberkujundamist. see ümberkujundamine näeb, peab sisaldama ka sanktsioone, kui Iisrael ei vasta demokraatlikule riigile e-, esitatud nõuetele, kui ta ei käitu oma vaenlaste ja sõpradega nii, nagu demokraatlik riik peab käituma Iisrael peaks konkreetse ajakava jooksul siiski hakkama kinni pidama rahvusvahelise õiguse normidest. kvartett peab Hamasi kaasama, ta ei tohi seda jätta kõrvale, selle, sellepärast et ilma nende osaluseta mingit kahe riigi lahendus ei saa sündida. kõige demokraatlikum viis edasi minna on korraldada Palestiinas enneaegsed valimised ning et Palestiina ja ka Palestiina presidendi valimised ja kvartett peab leppima rahva otsusega me peame tegutsema, me ei saa enam viivitada, aitäh. Euh, proua Sarnes, üks minut. suur tänu. Gaza blokaad on vastuvõetamatu, Gaza inimesed sõltuvad kaheksakümne protsendi ulatuses rahvusvahelisest abist, nende olukord on lootusetu ja Gaza blokaad töötab tegelikult omaenda eesmärkidele vastu. Nad tugev, see tugevdab neid, keda tegelikult üritatakse nõrge, nõrgendada. see aitab kaasa sealse valitsuse prestiiži tõusule rahvusvaheline üldsus peab avaldama survet Iisraelile, et lõpetataks blokaad vahest siis Euroopa seire all me peame rääkima ka ühel häälel ning silmas pidama kõiki äh, aspekte, nii poliitilisi, majanduslikke kui ka humanitaarabi aspekte ning töötama kahe riigi lahenduse nimel. proua Jolie. auväärne kõrge esindaja kolleegid, pärast külaskäigu Gazasse kahekümne kuuendast kahekümne kaheksanda maini kaks tuhat kümme kutsus meie delegatsioon ühe, ühehäälselt üles blokaadi lõpetamisele. me jäime ühehäälseks, kuna tegemist oli humanitaarkriisiga. selle tulemusena sündis ka see resolutsioon, mille poolt loodetavasti hääletab suur enamus ühel häälel rääkimine on ääretult oluline. senini on nappinud Euroopa Liidus ühtsust, aga Euroopa Liit peab jää-, saavutama ühtsuse, kui ta soovib mängida usaldusväärset, tõsiseltvõetavat rolli rahu saavutamisel. peale laevastiku ründamise draama on, võib täheldada ka seda katastroofilist ühtsuse puudumist Euroopa Liit peab tegutsema, see on meie kohustus. kõrge esindaja, meie vastutus täna on suur. me ei saa lihtsalt sealseid ehitisi uuesti ja uuesti üles ehitada, me peame üles ehitama rahu, selleks on tarvis julgust ja järjepidev, järjekindlust. me peame üles ehitama liitlassuhted Türgi ja USA-ga. ja me ei tohi leevendada survet Iisraelile enne, kui blokaad on tõsiselt, tõeliselt lõpetatud ja tööle on pandud rahvusvaheline uurimisrühm. härra Karim, üks minut. parunes Ashton, teie lähenemine on kiiduväärne sellele küsimusele. asjaolu, et te külastasite Gazat nii, nii nagu te seda tegite ja teie avalikud avaldused pärast seda näitavad selgelt, kui tõsiselt teie ja teie personal seda küsimust võtavad. tegemist on loomulikult humanitaarküsimusega peale kõikide muu, muude probleemide, aga silmas tuleb pidada ka ajalugu, mis on praeguse olukorra taustaks, ma mäletan väga hästi kahe tuhande kuuenda aasta veebruaris ja aprillis siinkohas toimunud arutelusid, kus terve rida saadikuid üksteise järel kutsusid Euroopa Liitu ja Iisraeli üles mitte laskma kaasa inimesi vabalt ringi jooksma. aga tuleb välja, et me eksisime. see, et me piirasime kaasa inimesed ümber, on tekitanudki praeguse katastroofilise olukorra ja lahendus on ainult üks me peame lõpetama kohe blokaadi, praktilised, meil on mitmeid praktilisi samme, mida me saame astuda. kõigepealt peame me tagama, et Iisrael lubaks abisaadetistel blokaadi läbida, mitte ainult ei koostaks lubatud kaupade nimekirja. palun tegutsege otsekohe. kirjus e, Leiarik e, ja suur tänu, härra Levarik, poolteist minutit. Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, cela fait trop longtemps euh, que les institu- president, kõrge esindaja, liiga kaua on rahvusvahelised institutsioonid, ka Euroopa omad, avaldanud lihtsalt lootust, et saavutatakse rahu ja julgeolek selles piirkonnas ning lõpuks sünnib ka Palestiina riik. meil nüüd on tarvis Euroopa Liidu poolt tegutseda, sest antud juhtumi puhul oli ju rahvusvahelise õiguse põhjal tegemist piraatlusega. me ei saa lubada ka, et uurimist hakkab läbi, hakkab, hakkab läbi äh, viima erapoolik üksus, kes tegelikult sellega mitte kuskile ei jõua osaline blokaadi lõpetamine ei anna ka mingisugust tulemist, tulemust, blokaad tuleb lõpetada täielikult. Teil on selleks vahendid. jah, lo-, loomulikult peab toimuma koos teiste riikidega järelevalve piiriületuspunktides Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel peaks ka midagi et-, suhetes peaks ka midagi ette võtma, näiteks tuleks lõpetada tehnoloogiavahetus, äh, relvade müük Iisraelile või äh, asundustes toodetud kaupade import. kes näiteks uurib eurooplaste läbipeksmise juhtumeid Iisraeli vanglates ning sau-, samuti soovin ma, et lõpetataks Knesseti palestiinlastest liikmete ähvardamine. proua kõrge eesistuja, teil on olemas äh, kõik võimalused seda teha. härra Provera, poolteist minutit. aitäh, president faktide esmane läbivaatamine näitab, et flotilli saatmine Gazasse oli rohkem poliitiline kui humanitaaraktsioon see konvoi oli kokku pandud Türgi organisatsiooni poolt, mis on seotud islami äärmuslastega. ja enne seda, kui see laevastik teele asus, siis Hamasi juht ütles, et kui need laevad Gazasse jõuavad, siis see on Hamasi jaoks võit ja kui ei jõua, siis on ka võit väga vähe on huvi näidatud äh, selle missiooni humanitaareesmärkide suhtes. Hamas näiteks on keeldunud Gazasse vastu võtmast abi, mis jõudis läbi Ashdodi sadama. kui Hamas võidab, siis kaotajaks ei ole ainult Iisrael, vaid ka Palestiina omavalitsus ja rahuprotsessi jätkamine äh, mere- ja maablokaad, mille Iisrael on Gazale peale surunud, selleks, et kontrollida relvadega kaubitsemist, on leidnud toetust äh, ka Mahmoud Abbasi poolt, kes kohtus president Obamaga. selle kohta võite lugeda ajalehtedest. me peame hoolitsema selle eest, et Gazast ei saaks paik, kus hakatakse Iisraeli pihta rakette tulistama ja ei, piirkond, mis destabiliseerib olukorda piirkonnas. samas me peame rahvusvahelise abi äh, laskma siiski Gazasse, ma paluksin, et kõrge esindaja uuriks neid sündmusi ja et nendesse uurimus, uuringutesse oleks kaasatud ka, need uuringud käsitleksid ka Türgi ja Iraani rolli selles ettevõtmises. härra Vandestup, üks minut, palun. tänan, president. grupikene ise nimetatud äh, rahuaktiviste äh, oli teil kaasasse. Äh, Iisraeli äh, sõjaväelased üritasid neid peatada, neile öeldi, et mingu tagasi Auschwitzi. siis läksid need sõjaväelased pardale, neid rünnati metalltorudega ja selle flotilli eesmärk ei olnud viia humanitaarabi Gazasse, vaid eesmärgiks oli provotseerida vägivalda ja kokkupõrget äh, Iisraeliga Mavi Marmara laeval olnud äh, rahuaktivistid on äh, tunnistanud sisemeid islamiaktivistidega, seda on tunnistanud ka Erdogan. ja mida te teete selle infoga, kõrge esindaja? kas äh, on tõsi, et Türgi organisatsioon IHH on seotud Hamasiga või mitte, Hamas on ju ometi terroristlik organisatsioon ja palun vastake sellele ja sellele, millist rolli Türgi mängis. härra Kaaler, poolteist minutit, palun. Äh, tänan, proua president, ma toetan nõudmist äh, rahvusvahelise uuringu järele ning et kaks rahvusvahelist eksperti oleksid kaasatud Iisraeli poolsesse uurimisse. niimoodi äh, saab selgeks teha, kas äh, see aktsioon oli õigusvastane või mitte, nii et me ei tohiks äh, praeguses resolutsioonis juba kohut hakata mõistma see flotill sõitis välja, seal ei olnud ainult ekstremistid äh, pardal ja see väljasõidu põhjus oli Gaza humanitaarolukord sooviti aidata inimesi, mitte toetada Hamasi, sooviti lõpetada äh, blokaad. Iisrael ei ole oma eesmärke saavutanud äh,, Gilad Shalit on endiselt äh, vangis, Gaza inimesed ei ole Hamasi vastu üles tõusnud, vaid on hoopis radikaliseerunud ja see ei ole sugugi Iisraeli huvides. nüüd äh, põhimõtteliselt äh, mõõdukamate palestiinlaste jõud ei ole võrreldes Hamasiga ka tugevnenud. kõigepealt äh, tuleks äh, blokaadi äh, vähendada ja nii-öelda negatiivse, nii-öelda noh, lubatud kaupade nimekirja asemel peaks olema nende kaupade nimekiri, mis on ainult keelatud ja mis puudutab mereblokaadi, siis äh, Prantsusmaa ja Suurbritannia pakkusid äh, välja, et äh, Gazasse sõitvaid laevu võiksid kontrollida need äh, Iisraeli sõbralikud riigid. härra Panseri, üks minut, palun. aitäh, president. mitte miski äh, ei õigusta seda, mis juhtus. ma arvan, et me seisame silmitsi brutaalse Äh, Iisraeli käitumisega. võib-olla Iisraeli juhtkond ei ole veel äh, aru saanud sellest, et nende julgeolek on tagatud ainult siis, kui rahuprotsess edasi liigub ja seda ei saa soodustada, kui pinged kasvavad. resolutsioon, mis parlamendis on esitatud, on väga oluline vastus äh, sellele keerulisele olukorrale, mis Gazas on kujunenud Euroopa saab äh, astuda olulise sammu edasi selles osas, kuidas me läheneme Lähis-Ida probleemidele. parunes Ashton, ma äh, leian, et Euroopa peab täna mängima uut rolli, see roll peab olema tugevam, meie eesmärk peab olema äh, läbirääkimised jällegi käivitada, me peame tegema äh, lõpu sellele asunduste poliitikat, poliitikale tegema lõpu Gaza blokaadile. meie resolutsioon on oluline äh, mõõdupuu ja selle, seda tuleb kasutada ja selleks, et Euroopa-poolsed meetmed tõesti annavad panuse konflikti lahendamisele ning igasuguste äärmuslike seisukohtade kukutamisele. aitäh, härra Lambsdorff. tänan, president me mälestame kolmekümne esimese mai ohvreid ja avaldame kaastunnet omastele ja ma ütlen seda kõigile Iisraeli sõpradele nüüd, et äh, sõber ei lase ju lõputult äh, teha valepoliitikat. see aktsioon, mis läbi viidi, oli täiesti äh, vale, see oli õigusriigi seisukohalt ebaväärikas. me oleme silmitsi Gaza blokaadiga ja nüüd äh, Jeruusalemm hindas täiesti valesti lühiajalist äh, edu, mis toob väl-, kaasa hoopis pikaajalise ebaedu. meil on vaja korralikku uurimiskomisjoni ja Euroopa Liit peab uuesti avama oma piirimissiooni, millel on tugevam mandaat. ainult nii me saame eurooplastena seal uuesti tegutsema hakata kindlasti tuleb kaasata Hamas, äh, Shirat, Shalit tuleb lasta vabaks ja rakettide tulistamine peab lõppema. proua Flotre, üks minut. Si les neuf victimes de l'attaque israélienne sur la flottille de Gaza. suur tänu. Iisraeli rünnaku üheksa ohvrit. Neid tulistati enamasti selga Nad olid türklased, olgugi et seal laevadel olid esindatud äh, viiskümmend kaks erinevat äh, rahvast. Türgi reageerib sellele vägagi tugevalt. peaminister Erdogan avaldab tugevat survet Iisraeli valitsusele. siin võiks arvata, et on tegemist nagu Türgi-Iisraeli konfliktiga lausa ja tundub, nagu oleks Türgi keeranud selja Euroopale ja tekitanud uue välispoliitilise telje. Erdogani toetavad Araabia riigid. ta toetab ehk tõestab seda, et on võimalik kasutada poliitilisi vahendeid, mis on tõhusamad kui ekstremism ja radikalism ja me peaksime sellist lähenemist toetama ja proua Ashton, äh, soovitan teil seda ka häälekalt teha. härra Tussas, poolteist minutit. Kreeka kommunistlik partei mõistab äh, kõige rangemalt hukka Iisraeli armee äh, mõrvarliku rünnaku äh, mis oli suunatud Vabaduse flotillil olnud isikute vastu. mitmed kümned inimesed said vigastada, üheksa surmati. see näitab, milline kuritegelik äh, režiim on äh, Iisraelis. Nad suhtuvad äh, Palestiina rahvasse genotsiidlikult seda loomulikult äh, toetavad ameeriklased, NATO, Euroopa Liit ja teised liberalistlikud organisatsioonid. süüd kannab ka Euroopa Liit, mitte ainult sellepärast, et ta ei mõista Iisraeli agressiivsust hukka, vaid ka sellepärast, kuna Euroopa Liit üritab sõlmida lepinguid äh, Iisraeliga näiteks, mis puudutavad äh, ühtset ähm, lennuruumi ja niimoodi toetatakse Iisraeli ja siis Iisrael saabki kuritegelikult tegutseda palestiinlaste vastu. üheks näiteks on see Iisraeli armee häbiväärne rünnak äh, Gaza abikonvoile. Iisrael muudkui seletab ikka ja jälle, et äh, soovitakse tagada Iisraeli rahva julgeolek, aga sellega siis nüüd õigustatakse mõrvarlikke rünnakuid äh, Palestiina rahva vastu. Euroopa Liit peab oma suhtumist muuta ja kui äh, me seda ei tee, siis me oleme silmakirjalikud. Palestiina rahval pole vaja mingisugust uurimiskomisjoni, mis niikuinii neid kuritegevusi korralikult hukka ei mõista. meil on vaja oma imperialistlikus poliitikas äh, muutus äh, läbi viia ja meil on vaja tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta piire austatud äh, kolleegid, ma ei soovi teid katkestada, aga meil tuleb siiski kinni pidada ajalistest äh, piirangutest ja palun, kui ma haamri tõstan, siis äh, lõpetage tõesti kohe rääkimine. Protseveele. kõigepealt ma sooviksin väljendada sügavamat kahetsust selle üle, et Iisraeli rünnakul olid ohvrid samas pöördun proua Ashtoni poole. see õnnetus ei tohiks olla ajendiks muutuda subjektiivseks. mul on kahju, aga tõesti Lähis-Idas tuleb meil olla väga ettevaatlik. kui me räägime aktivistide ajenditest, me oleme kuulnud tunnistajate ütlusi mis äh, ütlevad, et äh, ei olnud tegemist äh, mitte humanitaaraktsiooniga, vaid pigem poliitilise tegevusega. Türgi organisatsioon saatis need aktivistid sinna ja tõesti kogu austuse juures Türgi vastu ei ole ma arvamusel, et Türgi peaks olema vastutav sellise aktsiooni eest. proua Ashton et äh, saada asjadest objektiivne ülevaade, siis ma palun teil ellu kutsuda uurimiskomisjon, mis uurib äh, kogu seda sündmust ja seda, millised olid IHH plaanid. härra Möltser, poolteist minutit. härra president see, mida ütlesid äh, kolleegid Provera ja Pelder, äh, see on äh, vale ja tekib siis küsimus, mis on siin Türgi roll? Iisraeli armee pani toime ebaproportsionaalse vägivalla akti üheksa said surma, mitukümmend haavata, laevadel ei olnud relvi, seal olid äh, ratastoolid, äh, ravimid ja nii edasi. Iisraeli huve see äh, aktsioon ei kahjustanud. Iisraeli rahvusvahelised partnerid on keerulises olukorras, kuidas õigustada Iisraeli eksisteerimisõigust sellises olukorras rahvusvaheline õigus ja inimõigused kehtivad ka palestiinlaste suhtes ja neid õigusi peavad tunnustama ka iisraellased ja seetõttu on Gaza blokaad, mille all kannatab eelkõige Palestiina tsiviilelanikkond, vastuvõetamatu ja see tuleb võimalikult kiiresti lõpetada. ma kutsun komisjoni ja nõukogu üles olema just sellel seisukohal suhetes Iisraeliga. flotilli rünnak andis tagasilöögi Lähis-Ida rahuprotsessile ja püsiva rahu saavutamiseks seal piirkonnas peab oma panuse andma ka Iisrael, tänan. poolteist minutit, proua Strihler. Äh, kõrge esindaja, kõigepealt sooviksin ma avaldada kaastunnet selle mõrvarliku rünnaku ohvritele. Gaza blokaad on kaasa toonud humanitaarkatastroofi ja katastroofilise majandusolukorra. kaheksakümmend protsenti inimestest on töötud, kuuskümmend protsenti inimestest näljas. Gaza sõltub peaaegu täielikult humanitaaravist. Euroopa Liit on suurim Palestiina rahastaja ja me peame astuma samme lõpetamaks see olukord ma olin Gazas kaks nädalat tagasi ja võin öelda, et sealne olukord on humanitaarvaatenurgast lähtudes täiesti vastuvõetamatu. ja nagu juba öeldud, tõelised Iisraeli sõbrad julgevad Iisraeli ka kritiseerida. see blokaad ei ole Iisraeli inimeste vääriline ja töötab oma eesmärkidele vastu. proua Ashton, me peame lõpetama selle blokaadi täielikult meil on tarvis natukene poliitilist julgust ja meil muud vahendid on ju olemas, suur tänu. proua Gretu, üks minut. am fost într adevăr martorii unor incidente. suur tänu, president, kõrge esindaja. tegemist on väga tõsise intsidendiga. inimesed kaotasid elu ja see konflikt tundub olevat lõputu. blokaad kahjustab vägagi rahuväljavaateid. kõrge esindaja, Euroopa Liit on selles piirkonnas suurim doonor ja seetõttu peame me olema ka poliitilisteks partneriteks. võttes arvesse, kui tohutuid rahasummasid oleme me eraldanud palestiinlaste aitamiseks nii okupeeritud territooriumitel kui mu-, mujal. me peame tagama, et austatakse seal piirkonnas inimõigusi, me peame rääkima Türgi ja Araabia riikidega. et meie humanitaarabi toetataks piisavalt. me peame keskenduma pikemas perspektiivis kahe riigi lahendusele ja võitlema vastu nendele, kes seda ei soovi suur tänu, härra Vaigel, üks minut, proua, proua Ashton, alustuseks paluksin ma, et me mälestaksime selle humanitaarlaevastiku ohvreid minutilise leinaseisakuga, aga kuna meil on aega vähe, siis ma mälestaksin neid teisiti. suur tänu, proua Ashton, teie avalduse eest, see oli ajakohane ja see tõi natukene väärikust tagasi Euroopa Liitu. samuti tekitas see lootuse, et koos meie resolutsiooniga suudab Euroopa Liit nüüd Lähis-Idas mängida järjekindlamat rolli, kus austata, äh, me peame, Lähis-Idas peab austama õigusriigi põhimõtet, rahvusvahelist õigust, inimõigusi ja humanitaarõigust kahe riigi lahendus on see võlusõna, millest täna on juba mitu korda räägitud. aga meie peame vaatama, mis on juhtunud selle kahe riigi lahendusega, eriti just Gaza piirkonnas. me peame tegutsema aktiivselt, mitte passiivselt kõrvalvaat-, kõrvalt vaatama. suur tänu, härra Schöpflin, poolteist, poolteist minutit suur tänu, president, kõrge esindaja. see viimane kriis on sümptomiks suhete kriisist Palestiina ja Iisraeli vahel. miks ei ole võimalik sellele konfliktile leida lahendust? lihtne vastus on süüdistada ühte või teist poolt, et nad ei ole piisavalt vastutustundlikud. mõlemad pooled ütlevad, et nad soovivad rahumeelset lahendust. aga see, mis tegelikult toimub, näitab vastupidist ei ole ju selge, et eh, kumb pool täpselt süüdi on, sest mõlemad pooled tegelikult toetavad konflikti jätkumist, sest nad arvavad, et see aitab kaasa nende enda eesmärkide saavutamisele. Iisrael formaalselt küll toetab kahepoolse, kahe riigi lahendust, kuid nad ei tundu töötavat Palestiina riigi nimel, sest see riik oleks äh, ületamatu julgeolekuprobleem Iisraelile. Palestiina poolt tähendaks Hamasile kahe riigi lahendus äh, võimumonopoli lõpetamist, sest nad peaksid kaasas hakkama seda jagama Fataga. seega kahepool, äh, kahe riigi lahendus ei ole kummalegi poolele sobilik. kui me ei leia alternatiive, jätkub see traagiline konflikt edasi. suur tänu. härra Farm, üks minut proua Ashton, mina esitas, esindasin Gaza külaskäigus nädal aega ennem rünnakuid eelarvekomisjoni. loodetavasti vähemalt see traagiline sündmus ühendab meid, et me võtaksime vastu mingisugused järeldused ja tegutseksime aktiivsemalt rahu nimel. kui blokaad jätkub, jätk-, järgneb sellele kahtlemata humanitaarkatastroof. blokaal, blokaad takistab koolide ja elamute ehitamist, ning kurdab edaspidi ka Euroopa Liidu eelarvet. ja seetõttu on see otseselt Euroopa Parlamendi asi. ülesehitustöö on pidurdunud kaks aastat, sest materjale ei ole lihtsalt. Euroopa Liit peab haarama juhtohjad, avaldama survet Iisraelile poliitika muutmiseks, sest asi ei ole ainult Gaza süütute inimeste probleem, kes rahvastik sealne koosneb, peamiselt koosneb lastest ja naistest, vaid see olukord aitab kaasa ka mustale turule ja salakaubandusele. seega Euroopa Liit peab aitama kaasa äh, kaupade transpordile kaasasse, suur tänu. parunes Latvord, üks minut. mina olen Iisraeli sõber, aga ma ei arva, et ma eitan Iisraeli õigust olemasolule, kui ma kritiseerin nende äh, tegevust, Iisraeli tegevust ma kahetsen, et nii palju oli vigastatud ja surnuid ja ma olen äh, vastu Iisraeli armee sellisele tegevusele. ma soovin, et lõpetataks relvakaubandus. aga ma arvan, et on absurdne mõista Iisraeli riik hukka tegev-, oma tegevuse eest ja alles siis kutsuda üles äh, uurimiskomisjoni loomisele. Iisrael on täiesti võimeline ka ise eh, sõltumatut juurdlust läbi viima, mina olen Türgi sõber samamoodi nagu Iisraeli oma, Türgi on väga viha, vihane praegu, kuid väga absurdne on välja tulla eh, bukletiga, kus öeldakse, et Iisrael on kaotanud oma legitiimsuse ning ütleb, et, et ka judaism on vastu sionistlikule riigile. loodetavasti nii Iisrael kui Türgi tulevad tagasi mõistuse juurde proua Essaia, poolteist minutit. proua president, austatud kõrge esindaja, nagu siin juba öeldi, siis äh, sõdurite haavata saamine, inimeste hukkumine on kahetsusväärsed, aga need algeesmärgid ei olnud mitte humanitaarsed, vaid äh, poliitilised. Türgi aktivistid olid nagu märkrid tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et seda abi hakati saatma just siis, kui algasid uued läbirääkimised rahu teemal palestiinlaste ja iisraellaste vahel. Hamas ei soovi neid äh, vahu, rahu läbirääkimisi. Hamas tahab lihtsalt, et blokaad katkestataks, ta ei ole olnud äh, va nõus vastu võtma mõningaid teisi laevu nüüd on äh, Iisrael loonud äh, uurimiskomisjoni, kus on ka kaks rahvusvahelist äh, uurijat. Need Iisraeli meetmed rahustavad maha seda olukorda ja see mereblokaad seal ei riku mingisuguseid rahvusvahelisi lepinguid. president, on täiesti õige, et Iisrael soovib tagasi uudist selle kohta, et kui Palestiinas, äh, Gazas lõpetatakse blokaad, et siis ei hakataks uuesti tulistama rakette Iisraeli suunas. kõrge esindaja ja Euroopa Parlament peavad äh, nõudma seda, et Hamas äh, loobuks terrorismist, tühistaks varasemalt alla kirjutatud lepingud ja kindlasti tuleks vabastada neli aastat tagasi röövitud Gilad Shalit. Eh, proua Munnis, üks minut, palun. suur tänu, eh, proua president, härra president, proua Ashton. Euroopa Liit peab olema selles valdkonnas aktiivne. Euroopa Parlament eh, jälgib tähelepanelikult seda, mida Euroopa Liit teeb oma kohustustest lähtuvalt rahvusvahelise flotilli ründamine oli rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine. see on ebaproportsionaalne ja see ei ole sugugi seotud Iisraeli julgeolekuga. loomulikult Iisraelil võib olla ennetav strateegia, ta on loonud mitmesuguseid kaitsesüsteeme aga sellest lähtuvalt ei saa vaadata ka kõiki muid aspekte. ka assotsiatsiooni nõukogus Euroopa Liidu ja Iisraeli vahel tuleb need teemad tõstatada ja kõigepealt tuleb läbi viia uurimine, mis on äh, usutav, järgmisena tuleb äh, ära kaotada blokaad ja kolmandaks tuleb algatada uuesti rahuprotsess ja luua rahvusvaheliselt tunnustatud äh, Palestiina riik härra Budis, poolteist minutit. võtan. president, äh, kõrge esindaja see rünnak tsiviillaevade vastu, mille panid toime iisraellased, nõuab seda, et meil oleks usaldusväärne ja sõltumatu uurimine. aga kuidas saab uurimiskomisjon olla usaldusväärne, kui äh, selle liikmed on tegelikult rünnaku osalised. see rünnak leidis aset rahvusvahelistes vetes ja seega peaks rahvusvaheline üldsus sellega tegelema. ning kuna Euroopa Liidu piirid on äh, ka Vahemerel, siis peab olema Euroopa sellesse protsessi palju rohkem kaasatud, me peame olema kaasatud poliitiliste lahenduste leidmisele, kahe riigi lahendusele, äh, mille mõlema pealinnaks oleks Jeruusalemm. Euroopa on eraldanud väga palju raha selleks, et Palestiina territooriume arendada. paraku ei osale Euroopa Liit eriti palju sealsetes poliitilistes protsessides, eriti nendes, mis peaksid äh, viima Palestiina riigi loomiseni. Äh, rahanduslik ja eelarvealane hea tahe on midagi, millest ainuüksi ei piisa me peaksime üles näitama ka poliitilist tahet, me peaksime hoolitsema selle eest, et meie häält on kuulda. aitäh ja härra Howitt. aitäh, president. ma tahaksin veel kord korrata seda, mis siin on täna juba, on öeldud, mida ütlesid selle rünnaku kuus ellujäänut, kellega me täna kohtusime. Nad tuletasid meile meelde, et üheksa inimest mitte üksnes ei surnud, vaid viiskümmend viis sai haavata ja paljud neist on endiselt väga tõsises olukorras Nemad esindasid kolmekümne kahe riigi esindajaid, nende hulgas oli kristlasi, ateiste, juute, moslemeid, väga paljude kultuuride ja religioonide esindajaid. Nad ütlesid, et nende last oli täielikult humanitaarotstarbeline ja nad lähtusid mittevägivalla põhimõtetest. Nad ütlesid, et mõned neist tapeti ja nüüd rünnatakse nende inimeste iseloomu veel. kinnipeetuid peksti Nad ütlesid, et nad on valmis äh, saatma juulis veel kuus laeva ja nad jätkavad laevade saatmist Gazasse, isegi kui neid jälle rünnatakse. ja nad ütlesid, et sõnadega ei maksa vehkida, pärast äh, seda tra tragöödiat tuleb rakendada meetmeid, et sellised tragöödiad enam ei korduks. ja äh, riigi, riik, mis väidab, et nendel on õigus enesekaitsele, ei tohiks kritiseerida teisi, kui nemad ka ennast kaitsevad ja Iisrael peaks rahvusvahelist sõjaõigust järgima härra Kelam järgmisena. president, kui me tahame tõsiselt et läbi viidaks sõltumatu rahvusvaheline uurimu-, uurimine, siis peaksime me ka eh, järelduste tegemisega mitte kiirustama. mina oleksin täna ettevaatlik, eh, väitmaks, et sellel algatusel ei olnud mitte mingisuguseid seoseid äärmuslike organisatsioonidega või et see ei olnud poliitiline provokatsioon. kõige olulisem punkt selle arutelu juures on see, et me läheneksime asjale tasakaalustatud. me kutsume Iisraeli üles koheselt lõpetama Gaza blokaadi, aga me kutsume ka Hamasi üles eh, Hamasi, kes on siis sõjaliste meetmetega võimule tulnud ja keeldub tunnustamast Iisraeli õigust eksistentsile et äh, koheselt lõpetataks kõik sellised rünnakud. olukord Gazas ning äh, Iisraeli julgeolekuhuvid peaksid alati omavahel seotud olema. proua Ashton, me kutsume teid üles tulema välja algatustega äh, hoolitsemaks selle eest, et rahvusvaheliselt jälgitakse Gaza protsesse ning parlament on seisukohal, et meil on vaja ümber kujutada kogu Euroopa Liidu poliitika Lähis-Idas, suur aitäh! ja nüüd härra Pusutil. aitäh, ka mina tahaksin äh, ühineda nende kolleegidega, kes on hukka mõistnud laevastiku vastu toime pandud rünnakuid. Äh, tegemist oli ebaproportsionaalse reaktsiooniga äh, selline tegevus tõi kaasa suure tragöödia, kus Ähm, nii, nii mõnedki inimesed said surma. Äh, inimesed püüavad sellele teemale läheneda alati väga mõõdukalt. me ei ole ju kunagi öelnud, et Iisrael ei tohi kaitsta oma kodanikke, aga me ei tohiks ka öelda, et selline suhtumine, äh, mida Iisrael esindab, et nemad võivad tappa, keda iganes soovivad ja kui soovivad Äh, see on suhtumine, mida ei saa toetada, mida, millega me ei saa leppida. ja seetõttu ma ühineksin nende kolleegidega, kes nõuavad, et läbi viiaks sõltumatu uurimine. see uurimine peab olema objektiivne, vaatama, kuidas sündmused tegelikult aset leidsid ja hoolitsema sellest, et Iisrael kannaks vastutust. aitäh! ja nüüd proua Passescu poolteist minutit. din Gaza și incidentul regretabil dintre forțele israeliene și flotila umanitară au generat tänan. leidis äh, aset kahetsusväärne rünnak äh, Vabaduse flotilile, see kõik äh, mõjutab negatiivselt äh, Lähis-Ida rahuprotsessi. lõputu humanitaarkriis Gazas on loomulikult äh, kahetsusväärne ja ma sooviksin äh, siinkohal väljendada ka oma kaastunnet äh, ohvritele. Iisrael oleks olnud paremas olukorras, kui ta oleks valmis olnud tegema koostööd rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas ÜRO-ga. ma tervitan Iisraeli valmisolekut äh, luua uurimiskomisjon, aga sellest ei piisa, see uurimiskomisjon peab olema rahvusvaheliselt objektiivne ja usaldusväärne. samas tuleb lubada humanitaarabi saatmist Gazasse, ilma et ignoreeritaks Iisraeli julgeoleku tagatisi me oleme Iisraeli ja Palestiina kahe riigi lahenduse poolt ja kutsume üles kõiki osapooli vältima olukorra edasist eskaleerumist. meil on vaja uurimiskomisjoni ja läbirääkimiste jätkumist. austatud äh, kolleegid, äh, sekretäriaat ütleb mulle, et äh, meil ei ole lõputult äh, aega vabaks mikrofoniks, äh, veel kuus kuni seitse kolleegi saavad sõna ja siis on kõik. proua Andrikene, üks minut, palun. ma pean tõesti olema ajaga väga range. suur tänu, president. paar märkust. elu kaotust tuleb alati hukka mõista, aga senini ei ole veel kindlaks tehtud, kumb Iisraeli äh, sekkumisel flotilli tegevusse täpselt esimesena vägivallaga algust tegi. teiseks, ma arvan, et uurimisprotsessi tuleks kaasata vähemalt kaks rahvusvahelist vaatlejat, et see protsess oleks aus. rahvusvahelised tegijad peaksid avaldama survet Iisraelile, et Gaza blokaad lõpeks, aga mida siis teha, kui raketid jällegi lendavad Iisraeli poole ja Hamas rikub rahu? meil on tarvis tasakaalustatud lähenemist. suur tänu! härra Hidalgo suur tänu. me näeme siin lahkust ja altruismi ja ma soovin, et Palestiina saavutaks oma kuuekümne seitsmenda aasta piirid, siin on terve hulk asju, mida me saame hukka mõista, me saame kaugemalegi minna kui siin resolutsioonis me peame üles kutsuma mingil hetkel ka moraalse tribunali kokkukutsumist, kes annaks hinnangu Iisraeli riigi tegevusele nagu selliseid teisigi tribunale on olnud. Euh, proua Reis, suur tänu. see Iisraeli rünnak humanitaarlaevastikule oli nii humanitaar kui poliitiline katastroof. keegi ei eita seda, seda ei tehta ka Iisraelis. see on fakt. see seitsmekümne, seitsmeteistpunktiline Iisraeli hukkamõistmine teeb seda samuti äh, ja aga mõistab hukka ainult Iisraeli, kuigi mainitakse ka härra Shaliti. samas on selgelt näidatud, et IIH ja Türgi islamistlik liikumine on selgelt seotud. me peame ka seda mainima, sest pooltõde ei ole täielik tõde. härra Pütikohver, palun mikrofonita. härra president, ma olen nõus äh, kriitikaga Iisraeli aadressil, nagu ütlesid äh, mitmed kolleegid, näiteks äh, härra Salafranca. aga kui Euroopa tahab olla tõsine tegija Lähis-Ida piirkonnas, siis me peame tahtma jääda ka Iisraeli partneriks. me ei peaks siin õhutama Iisraeli viha ja Iisraeli vastast vaenulikkust ja osad äh, kolleegid levitavad sellist äh, viha. kui näiteks äh, keegi loetleb üles kõik Iisraeli teod, aga Hamasi ei maini ühegi sõnaga, siis see ei ole vastuvõetav ja kui Iisraeli süüdistatakse lihtsalt rahva mõrvas, eh, genotsiidis, siis see ei ole ka vastuvõetav. ja kui siin keegi ütleb, et Iisraeli eksisteerimisõigust on raske aktsepteerida, siis see on täiesti vastuvõetav. me ei tohiks teha seda viga, mis äh, hävitab Euroopa moraalset ja võtab meilt tegutsemisvõime kolleeg Tännok, üks minut, palun. minagi kahetsen, et äh, see humanitaarabilaevastiku äh, rünnak tähendas äh, inimelude kaotust, aga ma olen vastu Iisraeli ründamisele siin kojas. Iisrael ei ole küll täiuslik, kuid ta on demokraatia, loomulikult tegid nad mitmeid vigu selle operatsiooni jooksul ja ma ootan uuringu tulemusi Kanada ja Briti eksperti poolt, ennem kui ma mingisuguse hinnangu annan sõdurid ei oodanud, et neid rünnatakse ja komandörid ja need eriüksuslased olid äh, sunnitud enesekaitseks tegutsema. minu küsimus kõrgele esindajale on, miks Türgi seostas ennast selle mis-, provokatiivse missiooniga, miks toodi naisi ja lapsi potentsiaalsesse konfliktitsooni? miks ei takistata Iraani poolt relvatarneid Hamasile, millega rünnatakse Iisraeli tsiviilisikuid, selline on minu reaktsioon sellele rünnakule ja ka seda tuleks arvesse võtta. suur tänu, kolleeg Marinescu, üks minut. Eh, suur tänu, president. Euroopa Liit saadab pidevalt humanitaar- ja tsiviilabi konfliktitsoonidesse. see abi peab jõudma ka Gazasse. ja seda abivoogu ei tohi häirida. seetõttu, aga me peame äh, reageerima ka siis, kui humanitaarabi sildi all tegutsevad terroristid. Iisrael on Euroopa Liidu oluline partner ja me peame seda partnerlust ära kasutama, leidmaks konstruktiivseid lahendusi, mis läbi ka Euroopa Liit saab positiivselt kaasa aidata konflikti lahendamisele. me ei soovi näpuga näidata ega süüdistada, me soovime pikema perspektiivi lahendust, suur tänu. Como militante de un partido humanista defiendo todos los derechos humanos en todas las circunstancias. Por ello. suur tänu me peame kaitsma inimõiguste kaitsjaid igas olukorras. see, selle laevastikuga to-, juhtunu on järjekordne näide sellest, mida Iisrael teeb, on ette võtnud Palestiina inimestega ja mida ta teeb päev-päevalt. samuti tuleb taunida rahvusvahelise üldsuse tegevust, kes sageli pisik-, pigistab silma kinni. proua Ashton, te peate tegutsema julgelt blokaadi lõpetamise nimel et lõpetataks ka okupatsioon Palestiina territooriumitel ja lõpetataks ka see häbimüüri ehitamine. tuleb töötada kahe riigi lahenduse nimel, olge julged, proua Ashton, sest kui me nimetame asju õigete nimedega, siis austatakse eurooplasi ka rahvusvahelise üldsuse poolt, suur tänu uh,. vabandage proua Auken, üks minut. Euroopa on er Iisraels venner. Det har vi altid været, og det har der... Euroopa on Iisraeli sõber. me oleme seda alati olnud. kuid me ei ole käitunud hea sõbrana. me oleme lasknud Iisraelil tegutseda omapäi, me oleme lubanud neil hävitada omaenda prestiiži, omaenda heaolu ja suhteid oma naabritega. nüüd on parlament üsna suure konsens-, ühe konsens-, konsensuse saavutanud ja koostanud selgesõnalise resolutsiooni ning nüüd, proua Ashton, sooviksin ma teile öelda, et teil on olemas vahendid midagi ette võtta, aitamaks Iisraeli. sest kui see protsess jätkub, tähendab see Palestiina, aga ka Iisraeli lõppu niisiis, loodetavasti suudame me kaugemale minna nendest hägustest sõnavõttudest, kus me näitame näpuga, kuid midagi tegelikult ette ei võta. proua Ashton, teil on vahendid olemas, te teate, millised need on ja loodetavasti te ka tegutsete, suur tänu. härra Obermeier. on ääretult kahetsusväärne et äh, meil oli vaja seda Iisraeli rünnakut nendele laevadele, et me nüüd täna sellel teemal jälle arutleksime. Türgi valitsus oli nüüd äh, selle aktsiooni taga, see selleks. Gaza blokaad on endaga kaasa toonud ekstremistide tugevnemise. meil tuleb nõuda kahe riigi lahendust ja kohest blokaadi lõpetamist. Iisrael peaks olema nõus rahvusvahelise uurimiskomisjoniga ja kindlasti tuleks Gazasse saata ka rahvusvaheline missioon. Euroopa Liit peab olema julge, üleskutsed ja nõuded on kenad, aga kui neid sanktsioonidega ei seota, siis nad mitte midagi endaga kaasa ei too ja viimased, kes saavad sõna, on proua Teront ja proua Verrak ja vabandan teiste ees, proua Teront, üks minut, palun. härra president, proua Ashton, miljonid Euroopa kodanikud ootavad meilt ja Euroopa Komisjonilt äh, kohast reaktsiooni sajad tuhanded kodanikud ootavad äh, midagi muud kui äh, need senised sõnavõtud. ohvrid ja nende omased, osad nendest on siin äh, tribüünil, ei ole tegemist mingite militaaraktivistidega, vaid noorte rahuaktivistidega. meie institutsiooni väärikus sõltub sellest, kas äh, homset äh, resolutsiooni ka rakendatakse. meil tuleb võidelda radikaliseerumise vastu nii Euroopa sees kui Euroopast äh, väljaspool. radikaliseerumine ei ole mingi lahendus. proua Ashton, see, mis praegu juhtus, peab tagama ka selle, et resolutsiooni rakendatakse. tänan, proua Verak, üks minut, palun. kas ta on kohal? ja tundub, et ta on siin. Iisraeli armee brutaalne rünnak äh, flotillile põhjustab äh, emotsionaalset äh, vastukaja, tegemist oli rahvusvahelise õiguse rikkumisega ja selle all kannatab lõpuks ka Iisraeli rahvas rahu ja stabiilsus selles piirkonnas ähm, lükkub niimoodi kaugele tulevikku, tuleb loobuda vägivallast. aga mis puudutab nüüd seda flotilli, siis tuleb veel täpsemalt uurida laevastiku eesmärke, meedias on olnud mitmesugust äh, infot. igal juhul ei tohi sellist olukorda enam teist korda lubada. on hea, et Iisrael on nõustunud äh, rahvusvaheliste osalejatega uurimiskomisjonis, et äh, õiglus tõesti võidutseks. ja kõrge esindaja, arutelu lõpus on teil sõna. Äh, suur tänu, president. kõigepealt, kuulates seda arutelu, on ilmselge, et meil on tarvis paika panna usaldusväärne uurimiskomisjon. mõningad inimesed võib-olla on teistsugusel arvamusel, aga mina arvan, et, et rünnak, kus hukkus üheksa inimest, kelle lähedased praegu on leinas, nõuab seda, et me paneksime tööle usaldusväärse uurimiskomisjoni. me peame ootama, millised on arengud teine asi, mis on mulle selge, on see, et auväärsed saadikud soovivad olla ka kontaktis meie kõikide võtmepartneritega, kellega koos me võtame vastu edasisi otsuseid. ma kinnitan teile, et ma olen ühenduses esimesest päevast alates Türgiga, ma kõnelen ka Iisraeliga, rääkisin alles eile nende välisministriga, samuti rääkisin ma eile president Abbasiga Palestiinast, ma olen ühenduses ka Egiptusega ja nende välisminister tuleb minu, mulle, mind külastama reedel, olen kõnelenud ka proua Clintoniga sellest ja teistest teemadest ja loomulikult olen ma ühenduses iga paari tunni tagant äh, eriesindaja Tony Blairiga. ma olen ka Iisraeli saatnud läbi tema sõnumeid. läbi tippkohtumise olen ma ühenduses Venemaaga, nagu ma juba ennem mainisin, ja liikmesriikidega arutasime seda asja esmaspäeval väga pikal välisasjade nõukogul. niisiis, me oleme kaasanud kõik partnerid sellesse dialoogi, mis on ääretult tähtis. kolmas märkus. poliitika on väga oluline siin. nagu ma juba ennem mainisin, me peame olema ambitsioonikad. mina soovin näha turvalist rahumeelset Iisraeli. ma olen üles kutsunud korduvalt korporal kap-, kapral Shalidi vabastamisele äh, ma kohtusin tema isaga siin Strasbourgis üsna hiljuti, aga nagu auväärsed saadikudki, käisin ka mina kaasas ja mul on selge, et terve regiooni rahu sõltub sellest, kas kaasa inimesed saavad tavalist rahumeelset elu elada või mitte. kas nad saavad ennast ise ära elatada, saavad head haridust ja kas neil on võimalus töötada ja reisida, nagu tavalised inimesed seda teevad. kaheksakümmend protsenti kaasa inimestest sõltuvad rahvus äh,, rahvusvahelisest toiduabist, millest suur osa on pärit Euroopa Liidust. suur hulk lapsi ei käi koolist, koolis suur osa inimesi ei, on töötud. kui mina seal käisin, rääkisin ma ettevõtjatega, inimõiguste kaitsjatega, kodanikuühiskonna esindajatega ja nemad kirjeldasid, mis on nende vajadused. ja ma olen täiesti kindel, et reeg-, regioon, terve regiooni ja Iisraeli julgeolek sõltub sellest, mida Gazas ette võetakse. niisiis, mina, nagu loodetavasti ka saadikud nõustuvad, et ma peaksin tegema, keskendun sellele, mida me peaksime ette võtma. me oleme kvarteti sees väga tihedalt koostööd teinud selle nimel, et lubatud kaupade nimekiri suureneks saja kaheteistkümnelt kaubaliigilt äh, selleni, et on kirja pandud ainult keelatud kaubad võib-olla me jõuame selleni isegi juba täna. see oleks ääretult oluline, võttes arvesse, kui suur hulk kaupa sinna ei, kaupu sinna ei lubata, näiteks lilli lubatakse, aga pastat mitte. puuvilju lubatakse, aga mitte kuivatatud puuvilju ja nii edasi ja nii edasi. ja inimeste igapäevane elu muutuks märkimisväärselt, kui see nimekiri muutuks. ma olen samuti kaarte vaadanud, maakaarte vaadanud, kuidas olukorda muuta. me peame muutma olukorda rahva ületuskohas, piiriületuskohas, kus, mida saavad ületada ainult inimesed. ma olen rääkinud sealsete inimestega, kui vaadata Kaam Shalomi või Kaamit, siis ka seal on, oleks võimalus avada piiriületuskohad. Te teate, et Kaani on kõige parem koht, kust kaudu kaupu vedada. ehk siis me üritame teha tööd selle nimel, et Euroopa Liidul oleks tõsine võimalus aidata kaasa piiride avamisele. me peame suhtlema edasi Iisraeliga ja me peame tagama, et Gaza inimesteni jõuavad hädavajalikud tarbed. samuti tuleb ära mainida seda, et kogu küsimuse taustaks on läbirääkimised, mida juhib senaator Mitchell ja ma olen õhutanud kõiki läbirääkimiste osalisi asumaks et, et, e, selleks, et nad jõuaksid sisuliste küsimuste juurde, üksikasjade juurde. aga ma siiralt usun, et mitte ainult Palestiinale ja Iisraeli, vaid tervele regioonile on oluline see, et me teeksime nüüd edusamme ning eelkõige peame me lahendama probleemid Gazas ja ma arvan, et see aitab kaasa kõikide siinsete saadikute soovide täitumisele, et lõpuks saavutataks rahu, et inimesed saavad elada rahumeelselt, saaksid üles kasvatada oma lapsi ja elada nagu tavalised inimesed, suur tänu! suur tänu, austatud äh, kolleegid! olen saanud üksteist resolutsiooni ettepanekut, arutelu on käesolevaga lõppenud ja hääletamine resolutsiooni üle toimub homme kaksteist null null. ma usun, et jah, kõrge esindaja, et veel saate siin olla, härra Martines, Martines võtab üle presidendi tooli ja korraks katkestama